suur tänu, härra Salato. aitäh, proua president. proua Konberg, mõnel muul puhul võib-olla oleks võinud mainida ka Iraani äh, pantvangide vabastamist Iraagis. suur tänu onorevole uica non c'è eh, quindi devo procedere ad un annuncio a norma dell'articolo. Eh, kolleeg Sukat ei ole kohal, tema seega sõna ei saa. ma tahaksin teile vastavalt kodukorra artiklile kakssada kuusteist lõikele neli teada anda, et